Te palusite minul üle vaadata, kas EFT fraktsiooni reeglid on äh, kooskõlas parlamendi reeglitega. praegu ülekontrollimine alles äh, leiab aset ja sellest ma andsin teada ka esimeste konverentsile. järgmise aasta töökalender võeti vastu esimeste konverentsil ja kuupäevad on äh, seanss on direktis avaldatud, muudatusettepanekute esitamine on üheteistkümnes juuni kell kaksteist null null, hääletus toimub kaheteistkümnendal juunil üksteist kolmkümmend. kolmapäeval koos nõukogu presidendiga allkirjastan ma kümme õigusakti ja nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse käesoleva istungi protokollis. ja nüüd äh, käesoleva nädala äh, tööplaani juurde. kõigepealt, äh, kas on ettepanekuid tänase päeva kohta? ei ole.